pädevad Leedu ametiasutused on mulle teatanud proua Laima Andrikiene valimisest Euroopa Parlamendi liikmeks kolmekümnendast maist kaks tuhat kuusteist, ta hakkab asendama kolleeg Gabrielius Landsbergist. ning tuletan kõigile meelde, et ta töötab täieõigusliku parlamendi